olen kindel, et te olete valmis võtma vastu päevakorra ja muidugi tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et meie koosolek kantakse üle ka internetis, nii et kõike seda, mida me teeme, jälgivad tähelepanelikud silmid, silmad. me oleme teile päevakorra projekti juba välja jaganud kolmekümnendal juunil tahaksin vabandada esimees Kassiini nimel, kes täna ja homme esindab meie parlamenti koos aseesimees Martinesega Kosaki äh, kohtumisel, nii et me loodame, et esimees ühineb meiega taas homme hommikul. kuid eelmisel esmaspäeval oli meil väga tore kohtumine. nii et äh, pärastlõunal vaatame läbi kolm teemat. Susanna arvamus, proua Rohobohata arvamus, mis äh, puudutab Euroopa Liidu teataja elektroonilist avaldamist, siis meil on härra David Mart kinni määrusettepanek Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise erisätete kohta ja viimane tänane päevakorrapunkt on härra Algirdas Saudargase arvamus parlamendi seisukoha kohta nõukogu muudetud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprojekti kohta. me alustame homme kell kolme tavalise komisjoni koosolekuga siis äh, tegeleme David Martini raportiga ja seejärel meie kolleegi Rafa Utraškovski raportiga nõukogu istungite protokollidele lisatud ühepoolsete avalduste teema ja võimalusel ka esimees Kassiini raportiga, mis puudutab kodukorra artikli saja üheksakümmend kaks tõlgendamist ning Euroopa öö, äh, poolaasta teemal on meil hääletus, nii et kui te mingisuguseid muudatusi siia sisse viia ei taha, siis olen valmis kuulutama päevakorraprojekti vastuvõetuks, tahaksin teile lihtsalt öelda, et meil on uus asendusliige Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, loodetavasti ühineb ta meiega hiljem, Evelyn Ringner, tahaksin teile meelde tuletada, et meie kolleeg Adrian Severin lahkus meie meeskonnast nii et meie, äh, me saime tema asemele Austria kolleegi. tahaksin ka, et me kinnitaksime neljateistkümnenda, viieteistkümnenda juuni kohtumise protokolli. olen kindel, et äh, teil on see juba oma kaustades olemas ja nagu ikka, kui liikmed ei ole mingisuguseid märkusi edastanud, siis me võtame selle protokolli vastu. kui teil on mingisuguseid märkusi, siis palun tehke seda enne kohtumise lõppu. mul on nüüd hea meel. nüüd tegeleme Euroopa Liidu elektroonilise teatajaga viimasel koosolekul viimati määrati määrati raportööriks äh, proua Bahata. selle menetluse eripäraks on see, et see on esimene kord, kui Euroopa Komisjon rajab äh, oma õigusloome ettepaneku aluslepingu kolme, kolmesaja viiekümne teisele artiklile ja selle äh, õigusakti vastuvõtmiseks äh, peab olema äh, üksmeelel, peavad olema üksmeelel nõukogu ja parlament. selle teemaga tegeles õigusasjade komisjon ja nad leidsid, et oleks vajalik koostada arvamus sest tegemist on enneolematu olukorraga. seega teen ettepaneku, et me nüüd kuulame Susanna ära ja muidugi saab ta meile ka öelda, kuidas ta kavatseb ette näha selle teemaga tegelemist ja seejärel on meil võimalus arutleda selle üle, palun. Takže dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Eh, jak už tady bylo uvedeno paní předsedající, tak kallid kolleegid, nagu proua esimees juba ütles, siis tõepoolest me räägime esimest korda äh, sellest võimalusest, kui kasutada nii-öelda paindlikkuse klauslit ja äh, tegelikult me ei räägi siin konkreetselt äh, selle määruse sisust, sest et tegelikult kõik liikmesriigid on nõus sellega, et tuleks ähm, Euroopa Liidu ametlikku teatajat avaldada ka internetis ja nüüd on tegemist lihtsalt menetlusalase küsimusega, et kuidas äh, peaks kohalduma see määrus, sellepärast et paindlikkuse klauslit ei ole siiamaani veel täielikult põhjendatud, kuna tegemist on esimese juhtumiga, kui me seda kasutame ja Saksamaal, Tšehhi Vabariigis ja Ühendkuningriigis on selleks äh, puhuks ka eraldi heakskiidumenetlus. Äh, me oleme rääkinud sellest ka juurikomisjonis ja nemad ise ei ole täiesti veendunud sellega, kas piisab parlamendi ametlikust nõusolekust või kas tuleks välja töötada raport, kus äh, rõhutaks, rõhutatakse viisi, mil tuleks klausid kasutada nii et ma arvan, et me peaksime tegelema selle teemaga ka detailsemalt, sest et see kujutab endast pretsedenti tulevikuks ja kui me anname vaid äh, ametliku nõusoleku sellel, selle juhtumi puhul, siis võib juhtuda, et olulisemate juhtumite puhul tulevikus äh, võib tekkida probleeme nii et me peaksime rääkima ka õigusteenistusega, nõukogus äh, välistati võimalus kasutada artiklit viisteist, aga nad ei ole andnud veel täielikku lõplikku arvamust paindlikkusklausli kohta, nii et õiguslikud aspektid ei ole veel päris selged. tahaksin teha ettepaneku arutada meie komisjonis kahte küsimust. esiteks, kas me tahame valida äh, võimaluse, mille kohaselt me ei räägiks sellest teemast üldse või paluksime komisjonil töötada välja raport, mis selgitaks paindlikkusklausli kasutamisvõimalusi. nii et ma arvan, et me peaksime valima teise variandi, sest et vastasel juhul äh, tekitame me õiguslikku ebakindlust tulevikus suur tänu. ja loomulikult nüüd tahaksin anda sõna teistele kolleegidele, kellel on midagi sellele arutelule lisada. rääkides ametliku teataja elektroonilisest avaldamisest ja meil on siin juba vaprad kolleegid kõnelejate nimekirjas, palun suur tänu, proua esimees. teema, millega me täna tegeleme, on väga tähtis kuigi võib-olla esmamuljel jääb tegemist, on tegemist on väga tehniliste, ametlike, formaalsete küsimustega, aga siin on ikkagi ka sisuline küsimus. meie raportöör sellele ka viitas. mängus on siin see, et kas õiguslik alus, millel tugineks määrus, on õiguslik alus, mis nõuab kaasotsustusmenetlust või, või vaid nõusoleku menetlust. nii et äh, siin on meie jaoks mängus nii mõndagi loomulikult on äh, raportööri ettepanek täiesti õigustatud, siin me teame, mida tähendab see, kui elektrooniline ametliku teataja versioon oleks ka äh, nõuetekohane ja õiguslikult kehtiv. Äh, siin tuginetakse artiklil kolmsada viiskümmend kaks, kus on kirjas see kuulus paindlikkusklausel. loomulikult on sellel väga mitmeid eeliseid, tegemist on üsna paindliku või siis äh, äh, kohandatava õigusliku alusega, nagu nimi ka ise ütleb, aga see tähendab, et meilt võidakse nõuda vaid nõusolekut ja nüüd on siis äh, vaja arutada seda, kas õiguslik alus, kas see konkreetne õiguslik alus, mille komisjon on välja käinud, on asjakohane ja millised on teised võimalikud õiguslikud alused, sest et on aluslepingus ju ka teisi artikleid, mis mida oleks võimalik siin kasutada õigusliku alusena, näiteks artikkel viisteist, mis äh, tagab äh, kodanike õiguse informatsioonile, äh, samuti kakssada üheksakümmend seitse, kus on kirjas, et õigusloomelised aktid, kõik Euroopa Liidu õigusloomelised aktid avaldatakse Äh, ametlikus teatajas, samuti artikkel sada üheksakümmend seitse, kus on ette nähtud andmevahetussätted ning koostöösätted liikmesriikide vahel. nii et äh, me näeme siin, et õiguslik arutelu võib osutuda üsna äh, pikaks, siin on mängus nii mõndagi ka poliitiliselt, nii meie komisjoni kui ka Euroopa Parlamendi jaoks tervikuna nii et äh, kuna tegemist on niivõrd olulise teemaga, siis äh, kindlasti oleks meil vaja kõigepealt aega selleks, et äh, saaks töötada välja detailse raporti paindlikkusklausli kohaldamise kohta ja selle kohta, millised on selle artikli kohaldamise tagajärjed. räägin siis artiklist kolmsada viiskümmend kaks siin on tegelikult selgelt näha, et võib-olla ei ole tegemist kõige asjakohasema artikliga õigusliku aluse tarvis selles määruses. sest et määrus ju annab õigusliku, õiguslikult ähm, kehtiva iseloomu ka elektroonilisele versioonile ja loomulikult tuleb tagada kõikide sidusrühmade, kodanike ja nii edasi ligipääs äh, infole ja meie õigusloomealasele tööle ja seda siis äh, reaalajas. nii et see on väga oluline läbipaistvus ja tõhusus äh, küsimus äh, infovahetuse osas. nii et oleks hea, kui meil oleks veidi aega selleks, et detailselt asi läbi vaadata, teha õiguslik analüüs selle kohta, kuidas saaks kohaldada artiklit kolmsada viiskümmend kaks esmapilgul ei ole siin midagi ilmselgelt, aga kui siin, nagu ma ütlesin, on ka teisi artikleid viisteist, kakssada üheksakümmend seitse või sada üheksakümmend seitse, nii et on veel teisigi, mis võiksid olla õiguslikuks aluseks. nii et ähm, mängus on meie jaoks siin nii mõndagi, nii meie komisjoni kui Euroopa Parlamendi kui ka kodanike jaoks ning institutsioonide vaheliste suhete osas samuti. ja kindlasti tuleks läbi vaadata kõik tagajärjed, mis võivad olla paindlikkusklausli kasutamisel. Merci beaucoup, Konstants. Euh, Merci, Hefner. Euh, niisiis, nüüd on meil äh, sõnasoovijaks äh, kolleeg Hefner, kas keegi teine soovib veel kommenteerida seda küsimust? pärast Hefnerit on mul hea meel anda sõna õigusteenistusele ning meil on suur huvi selle suhtes, mida on tal öelda. sõna on nüüd siis härra Hefneril, palun. aitäh, proua esimees, ma räägin väga lühidalt, sellepärast et me rääkisime sellest teemal juba äh, varasemal komisjoni äh, koosolekul. Saksa filosoof, äh, kirjanik Goethe ning ka teised on öelnud, et mõnikord juhtub nii, et äh, tuleb äh, teha jõupingutusi ning äh, teha rohkem kui vaja. teinekord tundub, et meil on küsimus lihtsalt menetluskorras, mitte selles sisulises asjas, vähemalt siin meie komisjonis. kõik on nõus sellega, mis räägitakse, kuid äh, kui küsimus on selles, milline siis see õiguslik alus tegelikult on, me oleme kõik nõus sellega, et artikkel sada üheksakümmend seitse on palju sobivam õiguslik alus, mis puudutab just parlamendi osalemist ning nii, et see oleks korrektne. ma tahaksin kuulda, mis on komisjonil öelda, miks eelneva arutelu valguses äh, Äh, on tehtud nüüd ettepanek siis seda õiguslikku alust muuta ning ma tahaksin õigusteenistuselt kuulda nende arvamust. nägin nende arvamust juba kirjalikult ja niipea kui pea, kui ma seda nägin, äh, siis tekkis mul kohe lahkarvamusi, äh, mitte sisulisi, vaid just õigusliku aluse suhtes, aitäh. aitäh, härra Hefner kuna mitte keegi teine sõna ei soovinud ning ma juba enne informeerisin teid sellest, et õigusteenistusest on meil siin esindaja kohal, siis ma annan sõna talle, palun. kas te võiksite oma kommentaari meile anda ning tänan teid selle eest? Äh. suur tänu. kõigepealt tahaksin viidata sellele, et õigustalitus avaldas oma arvamust õiguskomisjoni taotlusel eh, esimees Leene juhatusel. ja selles arvamuses jõuame lihtsa järelduseni. see on see, et praegu ametlik teataja põhineb nõukogu otsusel tuhande üheksasaja viiekümne kaheksandast aastast, mis tugines tollal artiklile sada kaheksakümmend üks. nüüd on see äh, on see artikkel praktiliselt sõna-sõnalt üle võetud Lissaboni leppesse artikkel kahesaja üheksakümne seitsme numbri all samuti tegime teise järelduse, mis puudutab artikkel kolmsaja, kolmesaja viiekümne kahe rakendamist. enne, kui me seda artiklit rakendama hakkama, peab Euroopa Komisjon tõestama, et igasugune muu õiguslik alus ei ole kasutatav seda ei saa kasutada selle määruse rakendamiseks. kolmandaks, kui see tõend on olemas, siis peab panema paika ka kolmesaja viiekümne teises artiklis ette nähtud tingimused, see tähendab, et meil peab olema vajadus äh, Äh, Euroopa Liidu poliitika raames jõuda teatud otsuseni. neljas järeldus on see, et komisjoni ettepanekus ei täideta ühtki nendest tingimustest, ehk meile ei öelda, miks just artikkel kolmsada viiskümmend kaks, miks ei ole muutud õiguslikku alust ja eriti, miks praegune ametlik teade, mis põhineb äh, saja üheksakümne esimesel artiklil endisest äh, lepi, aluslepingust ei ole kasutatav selleks, et saaksime luua uue ametliku teataja, mis selle määruse ettepaneku raames peaks asendama praeguse paberversiooni ja selle asendama siis elektroonilise versiooniga, välja arvatud siis ähm, erijuhtudel. see on küsimus, mis on komisjoni pädevuses täita need lüngad, miks ettepanek asendada praegune versioon versio-, elektroonilise versiooniga, peaks tuginema kolmesaja viiekümne teisele artiklile, jättes välja muud õiguslikud alused. õigustalitus võttis arvesse ka muid välja pakutud õiguslikke aluseid, mida siin ka teie komisjoni liikmed on välja toonud, eriti artikkel viisteist mis puudutab dokumentidele ligipääsetavust, artiklid sada üheksakümmend seitse ja sada üheksakümmend kaheksa. lõpuks äh, jäime me esimese peatuse pidama ehk praegune ametlik teataja tugineb artiklil sada üheksakümmend üks, mis on praegune artikkel sada üheksakümmend seitse ja küsimus on, miks me ei saa seda artiklit kasutada ma äh, tahaksin öelda paar sõna selle artikli kohta, nagu te teate, igasugune Euroopa Liidu õigusakt peab olema avaldatud äh, euro, ametlikus Euroopa Liidu teatajas. seal artiklis ei ole öeldud, millisel aktil peab tuginema äh, Euroopa Liidu ametlik teataja ega ka millise protseduuriga peab seda avaldama see artikkel lubas tuhande üheksasaja viiekümne kaheksandal aastal nõukogul vastu võtta üldise loomuga õigusakti, mis tugines menetlusele, mis oli üsna omapärane ehk nõukogu leiutas nii-öelda oma pädevuse raames ad hoc menetluse mille läbi nõukogu äh, palus tollase parlamendi ettepanekuid ja ka äh, komisjonilt, nii et nõukogu võtab vastu otsuse parlamendi ettepaneku alusel. nõukogu otsustab lõpuks siiski aga üksinda, sest tollal äh, varasema aluslepingu raames see niimoodi toimus. kuid äh, nüüd täitmaks seda lünka äh, saja üheksakümne seitsmendas artiklis õigustalituse vastuseks on, et jah, pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist täidavad õigusloomelist rolli nii nõukogu kui ka parlament et äh, sellel alusel, mis peaks olema siis tavaline õigusmenetlus ja äh, kaasotsustusmenetlus. ja Euroopa Komisjon peaks siin parlamendile andma selgitusi kolmesaja viiekümne teise artikli kasutamise kohta. õigustalitus jõudis järeldusele, et me saame kasutada artiklit kakssada üheksakümmend seitse, mida täiendab menetlus, mis on ette nähtud seadusandlikus tavamenetluses ja seda muidugi komisjoni seaduseettepaneku alusel suur tänu uh, already.... suur aitäh. nüüd on meil juba mõned juhtnöörid käes ja mul on väga suur rõõm, et härra Hefner ütles, et ta seda dokumenti ka väga täpselt juba uuris ja ma loodan, et teil kõigil on ka meie väga hea õigustalituse poolt välja töötatud dokument olemas. siin on meil reegel C kolmkümmend seitse, sellega tegeleb juuri komisjon, aga meil on võimalus kutsuda üles juuri komisjoni äh, täpselt analüüsima õigusliku aluse küsimust meie arutelude valguses. ja see kuidagi mõjustaks siis arvamust, mille kiidaks heaks AFCO komisjon tegemist on arvamusega ja mitte lihtsalt märkusega, ma arvan, et ka seda on oluline rõhutada. suur aitäh, kui on äh, veel küsimusi meie väga tublile kolleegile, siis ta on siin veel meiega saalis, aga kui küsimusi ei ole, siis äh, tahaksin selle päevakorrapunkti lõpetada, kas on veel märkusi? suur tänu teie arvamuste eest, minu arvates ollakse siin üldiselt nõus sellega, et paindlikkusklausli kohaldamine on midagi väga põhimõttelist ja et see tuleb äh, siin küsimärgi alla esimest korda ja seega õiguslikult tuleks seda ka põhjendada. ma usun, et meie komisjoni arvates peaksime me paluma Euroopa Komisjonilt äh, sellekohast raportit ka sellepärast, et meie enda õigustalitus usub, et põhjused, mida, mis on välja toodud siin paindlikus klausli kasutamiseks, ei ole piisavad. suur aitäh, kas on veel lisamärkusi? tundub, et mitte ja sel juhul läheksime edasi neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on määruse ettepanek uurimisõiguse kasutamise erisätete kohta millega asendatakse Euroopa Parlamendi Nõukogu ja komisjoni üheksateistkümnenda aprilli tuhande üheksasaja üheksakümne viienda aasta otsus. David on ruumist lahkunud, ma loodan, et ta tuleb kohe tagasi. teen mõned sissejuhatavad märkused. viieteistkümnenda juuni kohtumisel me juba vahetasime mõtteid härra David Martini raporti osas ja see raport kujutab endast erimenetluse algust, mis on loodud Lissaboni lepinguga, mille kohaselt Euroopa Parlamendil on nii algatus kui ka heakskiiduõigus. kõik see aga peab saama ka nõukogu ja komisjoni heakskiidu. ja see erimenetlus on õigustatud sel juhul, kui raport on väga täpselt läbi arutatud komisjonis, enne kui see heaks kiidetakse ma loodan, et meie juunikuisest kohtumisest peale on meie kolleegidel olnud võimalus David Martini raportit lähemalt uurida selleks, et meie arutelu täna osutuks viljakaks. Äh, tahaksin anda sõna raportöörile, aga enne seda tahaksin veel lisada, et eelmisel kohtumisel leppisime juba kokku sellega, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljateistkümnes september, kesköö kui see ka nii jääb, siis on meil võimalus muudatusettepanekud esimest korda arutada üheksateistkümnendal septembril ja siis on võimalik raportööril teha teed kompromissettepanekuteni jõudmiseks, mida oleks võimalik hääletada üheteistkümnendal oktoobril komisjoni koosolekul. ja nüüd on sõna Davidil, palun. aitäh, proua esimees sel teemal oli meil väga elava arutelu eelmisest ähm, koosolekust saadik. kuid mõnes osas pean ma nüüd ennast kordama, ma ei taha liiga palju seda teha, vaatame selle raporti nüüd läbi, vaatame neid põhipunkte. väga paljusid ajab veel segadusse veel see ajutiste komisjonide küsimus ja uuriste, uuri-, ajutiste uurimiskomisjonide küsimus, need on tegelikult kaks väga erinevat asja. Need uurimiskomisjonid tegelevad haldusrikkumistega, mis puudutavad Euroopa Liidu õigust nende kahe komisjonide vormi vahel ei ole mitte mingisugust äh, seost. siiamaani on olnud ainult kolm sellist ähm, uurimiskomisjoni, Transit, ESPI ja EQUI. Need on olnud siis kolm sellist eri uurimiskomisjoni, mis on siiamaani ko-, kokku kutsutud. aluslepe annab parlamendile pädevuse selleks, et panna paika need reeglid, millega need ähm, uurimiskomisjonid tegutsevad ning praegu on meie osaks siis need uued reeglid äh, sisse seada. me, kui me oleme rahul sellega, mis Lissaboni lepingus sees on, siis me peaksime lihtsalt vaatama, kas meil on mõningaid muudatusettepanekuid teha, kui meil aga, kui me aga nende reeglitega rahul ei ole, siis me peaksime vaatama neid ettepanekuid, mis tehti EKUI äh, komisjoni töö järel komisjonil on väga vähe volitusi, ta ei saa kutsuda kokku tunnistajad ning ei ole ka mingeid sanktsioone, mida saaks kohaldada, kui toimub, kui, kui uurimisalused ei tee koostööd. kui nad näiteks ei taha ütlusi komisjoni ees anda või ei tule kohale sii-, seega ei saa need uurimiskomisjonid praegusel hetkel midagi ette võtta, kui riigi või eraasutus ei taha dokumente edastada uurimiskomisjonile. selline, see artikkel, mida ma siin praegu mainisin, võtab just kokku kõik need meie vajadused, mida peaks muutma selliste uurimiskomisjonide puhul ning äh, need järeldused tehti juba EKVI komisjoni töö järel. niisiis äh, riigi äh, uurimiskomisjon peaks saama oma kasutusse kõik dokumendid, mis puudutavad nende uurimisalust komisjonidel peaks olema võimalik äh, tunnistajaid kohale kukkuda ning äh, äh, liikmesriigid saadavad need ütlusi andma neid, keda nad õigeks peavad. me loodame, et institutsioonide vahel ja liikmesriikide vahel on hea koostöö, mis puudutab siis seda, keda saadetakse neid ütlusi andma. kui me palume komisjonil äh, Äh, siis ütlusi anda, siis komisjon saadab äh, ühe oma esindaja. ning see ei pruugi olla see inimene, kellel on just kõige parimad teadmised kogu küsimuses. meie tahaksime küsitleda kas siis kõrgemaid või, või ähm, lihtsamaid ametnikke ning tahame neilt teavet kätte saada. meie peaksime saama sel-, need volistused, volitused, et need õiged inimesed ähm, komisjoni ette kutsuda. võiks ju vastu vaielda tegelikult peaks äh, kutsuma inimesed ametlikult tunnistusi andma ja siis ausalt ja täiesti tõest infot ka neile pakkuda. ühtlasi raportis esitan küsimuse ka selle kohta, et äh, sanktsioonid, äh, mida on õigus nõuda uurimiskomisjonil, kui isik ei Äh, ei mm, ole nõus andma välja dokumente, kas on ka äh, keeldumise põhjused dokumentide mitte väljaandmiseks ja samuti, kui tegemist on pistise andmisega. Äh, eesmärgiks on ikkagi see, et saada tõenäoliselt tõest infot selle kohta, mis minevikus juhtus, tõendid peavad olema faktilised, me peame tagama ühtlasi selle, et on tagatud ka täielik tihe koostöö ja inimesed peavad teadma, et kui nad keelduvad koostööst, siis äh, on sellele vastavalt võimalik kohaldada ka sanktsioone. Neid sanktsioone ei määraks otseselt uurimiskomisjon, seda tehtaks äh, kas läbi institutsioonide või siis äh, kohtuasutuste liikmesriikides meil hetkel ei ole pädevust äh, ise sanktsioone määrata ja me seda ka ei ole nõudnud ega palunud, äh, on väidetud, et me oleme seda teinud, et me ei soovi teha seda, et öelda, et äh, sellele või sellele inimesele tuleb määrata nii ja nii suur trahv või et see ja see inimene tuleb oma töökohalt vallandada, see ei ole uurimiskomisjoni töö, uurimiskomisjoni töö on selgitada välja tõde ja seda sanktsioonide küsimust lahendavad pädevad liikmesriikide asutused. loomulikult sanktsioonid peavad olema täpselt needsamad, mis kohalduksid konkreetses liikmesriigis, nii et me ei lähe kaugemale sellest, mis liikmesriigis kohaldub. kui liikmesriigis on reeglid üsna leebed, siis äh, ei ole meil võimalik nendest kuidagi äh, mööda hiilida sest et äh, siin on just nimelt liikmesriikide põhine lähenemine selleks, et faktiteadmisi saada. eelmisel korral esitati äh, küsimusi selle kohta, et mismoodi see täpselt toimib ja siin on mul käes dokument, soovitaksin seda lo-, lugeda. see on äh, poliitikaosakond C, mis räägib uurimiskomisjonidest liikmesriikide kontekstis. see on vist ka internetis kättesaadaval, igal juhul saab selle kätte raamatukogust, siin on väga selgelt kirjas see, milline pädevus on hetkel liikmesriikidel. tegemist on kindlasti ambitsioonika raportiga, aga samuti on see katse tagada parlamendile nendel väga harvadel juhtumitel, kui uurimiskomisjoni on vaja luua, seega äh, seda ka teha ja tõesti uurimiskomisjoni võimaldada oma tööd teha. loomulikult ma eeldan, et meil ei ole mingisuguseid raskusi äh, see läbi suruda siit Euroopa Parlamendist, äh, peamine tüli tekib teiste institutsioonidega, kindlasti peame nendega veel kõvasti kaklema selleks, et kokkuleppele jõuda. see sarnaneb arutelule, mis toimus kahe tuhande seitsmendal aastal, kui me juba neid reegleid kohandasime, aga nüüd, kuna Lissaboni lepingus on kirjas see, et see on Euroopa Parlamendi pädevuses, siis äh, ei oleks ilmselt õigustatud see, et öelda, et jah, uurimiskomisjoni võite te luua, aga me ei anna teile vahendeid selleks, et seda tööd korraldada. aitäh, nüüd annan sõna Anneli Jäätemägile. aitäh, proua esimees, ma räägiksin nüüd soome keeles kui meil on olemas see uurimiskomisjon, siis peaks uurimiskomisjonil olema ka piisavad volitused, kuid samas parlament ei ole ju lõppude lõpuks üks kohtuasutus, vaid on õigusloomeline asutus. Need on meie kolmeosaline äh, pädevus, siis õigusloomeline äh, ja ka teised, me peame nüüd olema väga kindlad, et äh, millisel sellel harul nendest kolmest me istume, selles ei peaks olema mingeid kattuvusi või vastuolusid, seega mõtlen ma, et äh, parlament ei peaks endale võtma äh, jurisdiktsiooni volitusi, vaid peaks jääma oma liistude juurde. nagu raportöör juba ütleski, siis äh, parlamentaarsetel komisjonidel on ka olemas volitused, kuid neid ei saa võib-olla kõige puhul kasutada. ka ombudsmanil on omad volitused ning liikmesriikide vastavatel asutustel. me peame täpselt aru saama, mida parlament teeb ning kui on mingid kindla, kindlad konkreetsed küsimused, millega me peame tegelema, kui aga tegemist on seadusega, siis me peaksime tegema teiste ametiasutustega koostööd. sellisel juhul oleme, ähm, on kõik korras. parlament ei ole kohus, vaid on õigusloomega tegelev asutus. aitäh, nüüd on sõna härra Villandile, palun, sõna on teil mm. -hmm. aitäh ennekõike ma tahaksin meie fraktsiooni variraportori poolt äh, vabandust paluda, meil oli siin äh, väike kattuvus ning äh, mina tegelen praegu selle küsimusega. mulle anti need tähtajad muudatusettepanekute esitamiseks ning ma üritan koos raportööriga mõningad küsimused läbi vaadata. mõningad punktid siin rabavad mind päris tugevasti ma ei hakka siin rääkima tähtsuse järjekorras, vaid suvaliselt, vaid nii, nagu nad on siin äh, dokumendis kirjas. esiteks küsimus, mis puudutab seda, kuidas äh, see tekst siin mõjutab teksti ja lisade vahelisi seoseid. me vaatame siin kodukorra artiklit kaheksakümmend kuus, need on siin väga spetsiifilised. siin mind rap-, vapustab just see, et mõningad küsimused, mis siin kirjas on, mis minu arvates on väga olulised, on pandud hoopis lisadesse. kui on midagi nii olulist, mis minu arvates on oluline, siis peaks see olema põhiosas näiteks äh, kaks äh, kolm B. siin on kirjas, et äh, ainult asenduskomisjoni liikmed saavad nendel uurimiskomisjonide koosolekutel osaleda. tegemist on äärmiselt delikaatsete teemadega. artikkel kaks C võib jääda niisuguseks, nagu ta praegu see on, mulle tundub, et äh, siin on kõik korras, kuid ma tahaksin pakkuda, et äh, me jätame äh, selle veel õhku kuni komisjoni esimese koosolekuni. väga oluline on panna paika tähtajad, artikkel kolm mis puudutab äh, siis komisjoni valimisperioodi. ma tean, et äh, minevikus on meil näiteks olnud selline reegel, et märtsis ja, märtsis ja aprillis äh, ei toimu missioone väga oluline on, et me saame kokku ning äh, uurimiskomisjon ei tohiks äh, saada kokku enne, kui uus parlament on äh, juba oma esimese koosoleku ära teinud. minu arvates see ei ole eriti hea mõte. kui midagi olulist toimub, ma ei leia, et me peaksime unustama ära need asjad, mis toimuvad siis veebruaris kuid äh, kui parlament saab siis oma uues koosseisus kokku, siis võivad nemad ju otsustada uue uurimiskomisjoni luua, mis võiks äh, eelmist tööd äh, jätkata ning et ei tuleks mingit vahet sisse. artikkel viis, osa kaks. minu arvates ei tohiks olla niimoodi, et tunnistajad ja eksperdid võivad anda ütlusi kinnistel koosolekutel. mina pakun välja, et uurimiskomisjon peaks tegema oma koosolekuid avalikult. siin on veel artikkel üheksa. uurimistulemused. siin räägitakse Äh, kvoorumist ning kui üks neljandik liikmetest äh, on kokku tulnud, kõik äh, need liikmes, liikmed, kes kohale tulevad, kui see, kui see nüüd, see hääletamisel on, on tulemuslik kakskümmend viis protsenti kui kakskümmend viis protsenti on kohal, et siis saab äh, hääletada. et mis on äh, siseriiklikes äh, õigusaktides, ma leian, et artikkel kaheksateist osa kaks siia alla kuuluvad need liikmesriigid, kus tuleb tunnistusi anda veel vande all. me ei peaks inimesi minema peletada. me vaatame seda, mis, millised seadused kehtivad äh, rii-, siseriiklike parlamentide puhul ning nende komisjonides sellel uurimiskomisjonil peaksid olema samasugused õigused määrata sanktsioone, nagu on riiklike parlamentide komisjonides. sanktsioonid peavad olema ennetavad, nad peaksid olema proportsionaalsed ning tõhusad. artikkel üheksateistkümnes on kolmandas osas selline märge, minu arvates Euroopa Parlament võib küll saada õiguse edasi lükata küsimusega tegelemist. kui toimub edasilükkamine, siis jah, parlament võib öelda, et küsimus läheb kohtusse, kuid uurimiskomisjon peab ikkagi edasi töötama. kohtumenetlus peatab ju uurimiskomisjoni töö. ma ei leidnud küll lisa kahte sada viiskümmend kuus seitse, seal on kirjas, et kõik ametiasutused peaksid kuludes osalema. kui Euroopa Kohus, nõukogu või keegi teine on osaline, siis peabki nõudma seda osalemist nendes kuludes. jah, teen äh, lühidalt samuti. kõigepealt äh, tänu härra Martinile selle ettepaneku eest. see on väga kiireloomuline küsimus. ja ma arvan, et siin on edukalt välja toodud põhilised punktid, ma arvan, et see on heaks äh, alguseks, nagu härra Viilandki, arvan ka mina, et me peame sellega äh, variraportööride vahelistes aruteludes rohkem süvitsi tegelema. näiteks Saksa parlamendis kus hiljuti muudeti uurimiskomisjonide teemalisi reegleid. kuus parlamendisaadikut, kes esindavad vanu parteisid, veetsid viis päeva kinniste uste taga, et koostada midagi, mis sobiks kogu parlamendile. siin on väga tundlikud teemad ja oluline on veeta piisavalt palju aega nende küsimuste kallal. loomulikult äh, proua Jäädenmägile vastuseks, äh, parlament ei ole kohus, keegi ei ootagi seda parlamendilt. me ei saa siin tegeleda tsiviil- või kriminaalhagidega ja me ei saa siin ka mingisuguseid kohtuotsuseid välja anda. küsimus on uurimises kui meil ei ole vastavad instrumendid, mis meil selleks vaja on, et oma uurimisi läbi viia, et tunnistusi võtta ja kui meil ei ole võimalus kedagi sundida tunnistusi andma, kui nad keelduvad sellest, siis see tähendab, et meil ei ole vajalikke instrumente, et oma tööd teha, kui me just selliseid instrumente vastu ei võta, siis ei ole sellest olukorrast mingisugust kasu. sellepärast, et uurimiskomisjonil ei ole vastavaid vahendeid, et oma tööd läbi viia. ma arvan, et siin on tehtud ära hea töö, mille alusel me saame tööd jätkata, nagu härra Viljand ütles, me peaksime siin sisse viima ka vähemushääletuse võimaluse. minu kogemuse põhjal võin öelda, et enamus ei ole huvitatud kõikidest juhtumite külgedest, mul on siin uurimiskomisjoni alane kogemus, kus on olnud vähemushääletus ja kus on võimalus juhtida avalikkuse tähelepanu nendele juhtumitele ja seda me võib-olla tahame, tahaksimegi teha. üks küsimus, mis on suunatud härra Martinile. nagu ma aru saan menetlusest, siis põhimõte on selles, et kui meil on triloog, siis ainult raportöör ja komisjoni esimees peavad läbirääkimisi. kuid nagu mina aru saan ja nagu kõikide fraktsioonide reeglid ette näevad, siis nad peaksid saama selles läbirääkimises osaleda näiteks Euroopa kodakondsuse teemal oligi meil selline olukord, meil olid raportöör ja komisjoni esimees kaasatus, kuid koordinaatorid ja variraportöörid olid samuti kaasatud, ma arvan, et see oleks väga kasulik ja teeksin triloogi puhul sellise ettepaneku. jah, tõepoolest, kui meil oli ühisraport, siis see töötas väga hästi, härra Viljandile uuesti sõna ja siis, kui keegi teine sõna ei soovi, siis lõppsõnaks äh, saab sõna David Martin. Ähm, jah, ma, mul tuli meelde see, mida ma öelda tahtsin. tahaksin tänada raportööri tema panuse eest. menetluses on tehtud muudatus, see tähendab, et parlament Vest? alusel peab tegema kindlaks, mis siis jõus on, sest vana versioon võib jääda uuele jalgu ja ma arvan, et see ei ole hea olukord. ma arvan, et seda olukorda ei tohiks niimoodi saada tõlgendada ja üheksandas lisas, viiendas osas peaks härra Martin ütlema, et ajutine komisjon, ajutist komisjoni saab moodustada ainult siis, kui Äh, raport äh, on vähemalt kaksteist kuud vana ja uued äh, faktid on ilmnenud. teisisõnu, kaksteist kuud on möödas ja uued faktid on päevavalgele ilmunud. teisisõnu, me ei alusta uurimist uuesti kaheteist kuu möödudes, vaid ainult siis, kui on tekkinud äh, uued faktid, näiteks äh, kui selgub, et mõni tunnistaja on valetanud. ja kui äh, midagi sellist juhtub, siis ma arvan, et parlament ei peaks ootama kaksteist kuud. me ei peaks siin neid sätteid automaatseks muutma mis puudutab uurimiskomisjone, siis peab parlamendil olema võimalus ka tegutseda. jah, tegemist on olulise küsimusega, võib-olla raportöör saab nüüd kommenteerida ja vastata küsimustele. suur tänu. viimase punkti osas see tõi hästi välja selle, mida minu raport tahab just öelda, et me mitte ainult ei haugu, vaid ka hammustame. ja nagu proua Jäädenmägi ütles, me ei ole ka mitte kohus. mis puudutab menetlust, siis äh, äh, valetunnistused või soovimatus koostööd teha, me ei ole vastutavad sanktsioonide rakendamise eest, see sõltub äh, riiklikest ametitest kuid me saame siin teha ainult soovitusi, neil ei saa olla mingisugust õiguslikku mõju. nii et lõppkokkuvõttes on see ikkagi vastavatest ametist sõltuv, kas nad neid rakendavad või mitte. muidugi on teil õigus, kui te ütlete, et me tahame koostööd teha ombudsmaniga ja artikkel neljas on see väga selgelt välja toodud ka, et kui kohtumenetlus on juba algatatud teatud teema üle, siis äh, kui see alustatakse pärast seda, kui uurimiskomisjon on juba olemas, siis see automaatselt ei lõpeta uurimiskomisjoni tööd, vaid annab uurimiskomisjonile võimalus oma töö peatada, kui see on vajalik. kui kohtumenetlus on juba algatatud, siis äh, uurimiskomisjoni ei looda, kui äh, kohtumenetlus algab pärast seda, kui uurimiskomisjon juba loodi, siis uurimiskomisjon otsustab äh, ise. ma arvan, et me peame olema siin väga ettevaatlikud olema, et me ei püüa siin kohtuna käituda, vaid me oleme parlamendi uurimiskomisjon ja äh, valvame Euroopa Liidu õigusaktide täitmise üle härra Viljandil olid väga detailsed kommentaarid, kommenteerin lihtsalt äh, mõnda üldisemat punkti, kõigepealt on tal õigus, kui ta ütleb, et meil peaks olema siin vähemushääletus, variraportöörid peavad arutama selle üle, äh, mis asi see täpselt on, kas vähemus on üks isik või äh, rohkem ja teil on õigus ka ja ma olen seda ka selgitanud, et tegemist on uue määrusega, nii et kui me selle uue määruse vastu võtame, siis vana tühistatakse, nii et mingisugust kattumist ei ole, uus määrus asendab vana. mis puudutab parlamendi töö mandaadi lõppemist, siis äh, see on standardmenetlus, äh, igasugune töö lõpeb parlamendi mandaadiga ja ma arvan, aga et äh, uurimiskomisjoni töö võib jätkuda valmisperioodi ajal, sest uurimiskomisjon ei ole midagi, mis lihtsalt tekib äkki veebruaris ja märtsis ja peab otsustama, kas peab hääletama, vaid see on ikkagi rajatud ajaloolistele sündmustele, nii et ei ole mingisugust kiiret vajadust seda, sellist uurimiskomisjoni rajada. nii et järgmisele parlamendile võib jätta otsustuse võimaluse, kas selline uurimiskomisjon luua või mitte ette. me kindlasti arutame neid punkte ka variraportööridega härra Hefner, ma loodan, et me ei pea viis päeva arutama variraportööridega, kuid mul on kindlasti väga hea meel põhjalikult arutada kõikide variraportööridega ja olen täiesti nõus sellega, et ükskõik, mida reeglid ütlevad, meil on vaja siin nii laialdast parlamendi toetust äh, kui võimalik, nii paljudelt fraktsioonidelt kui võimalik. tahan, et triloogi oleksid kaasatud kõik fraktsioonid. ja ilmselt äh, on see kõik, mida ma praegu peaksin ütlema. We have plenty time But of course I just would like to... jah, tahaksin äh, meelde tuletada, et kahekümnendas artiklis on teie palve juba kaasa võetud, otsus üheksakümmend viis, sada kuuskümmend seitse äh, tunnistatakse kehtetuks. nii et teie soovid on juba kirjalikult arvesse võetud. suur tänu teie panuste eest tahaksin korrata üle midagi, mida ma juba ütlesin, kuid mõned kolleegid jõudsid hiljem kohale. me oleme juba kokku leppinud muudatusettepanekute esitamise tähtaja neljateistkümnes september kesköö ja seejärel üheksateistkümnendal septembril võime oma tavapärasel kohtumisel need vastu võtta ja raportöör võib töötada kompromisside kallal komisjoni hääletusel üheteistkümnendal oktoobril, see oli siis mõeldud kõigile nendele, kes jõudsid hiljem kohale, lihtsalt, et nad saaksid oma ideid ette valmistada. viies päevakorrapunkt on parlamendi seisukoht nõukogu muudetud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprojekti kohta, kõik jaod. mul on väga hea meel, et raportöör härra Saundargas on siin see on esimene kord, kui uued Lissaboni leppes välja toodud eelarvereeglid kehtivad äh, iga-aastase eelarvemenetluse algusest peale ja parlamendi erinevad kogud kogu- on ka sellel teemal juba kogenud erinevaid äh, raskusi, ühelt poolt on tegemist sellega, et praegu, kui juulikuus komisjonid kohtuvad, siis nõukogu seisukoht komisjoni eelarve ettepaneku suhtes ei ole veel teada ja teiselt poolt on parlamendi kalender selline, et me oleme pidanud seadma muudatusettepanekute esitamist täht-, tähtaja nõukogu seisukoha kohta kaheksandaks septembriks, mis leiab aset enne AFCO komisjoni plaanitud kohtumist pärast suvepuhkust, mis äh, puudutab eelmise aasta eelarvemenetlust, siis otsustati, et enne kui nõukogu seisukoht on teada, siis ei ole vaja muudatusettepanekute üle hääletada ja härra Saudargas esitleb täna oma arvamust, mis puudutab tema esialgset seisukohta ja võimalikku nõukogu seisukohta muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne üheksas juuli kell kaksteist päeval ja äh, komisjoni liikmed saavad äh, härra Saudarga see arvamuse ettepanekut äh, muuta. raportöör ise esitab oma muudatusettepanekud samuti samaks tähtajaks ja hääletamine toimub siis erakorralisel ACO komisjoni kohtumisel. härra Kasiini äh, leppis kokku, et me kohtume seitsmenda septembri lõunapausi ajal, kui kõik komisjoni liikmed peaksid nagunii äh, Brüsselis olema. tahaksin lihtsalt meelde tuletada, et kohtumine leiab aset äh, kella kaheteist kolmekümnest kuni kolmeteist viieteistkümneni. ja nüüd annan sõna äh, raportöörile, kes selgitab oma ettepanekut komisjoni liikmetele, palun. Äh, lugupeetud proua esimees kui rääkida eelarvest, siis võib meie komisjon olla üsna rahul tehtud ettepanekutega, kuid samas ei ole meile teada veel nõukogu ametlikke seisukohti. kuid me oleme saanud veidi informatsiooni pärast viimast Coreperi kohtumist teised äh, komisjonid peavad ära ootama oma seisukohtade kinnitamise. meie komisjon ei taha kannatada eelarvekärbete all ja äh, eelarveread, mis meie komisjoni konkreetselt puudutavad, ka erilisi kärpeid ei peaks tehtama me tegelesime ka erakondade rahastamisega siin on komisjon ette näinud äh, eelarve väikese kasvu, see täielikult vastab meie komisjoni seisukohtadele ja äh, see on kõik väga tore. Äh, ülejäänud eelarveridade osas otsustas nõukogu jääda komisjoni välja käidud seisukohtade juurde, meie esitame äh, omad või esitasime oma muudatusettepanekud selleks, et rahastamine oleks samal tasemel kui eelmisel aastal. ma usun, et me võime jääda oma seniste seisukohtade juurde, mis tähendab, et me toetame komisjoni seisukohti ja ühtlasi võime jääda siis lootma, et Koreperi seisukohad jäävad kestma ning et lisatakse sinna ka meie muudatusettepanekud. sellega piirduksingi, aitäh! suur aitäh raportöörile. kas kolleegidest kellelgi on midagi lisada? kui ei, siis võin teile öelda, et Enrique Guerrero palus mul teda asendada, nii et äh, teen siis tema eest märkused ja loodan, et ta on tagasi septembrikuus täiesti selge on see, et nagu meie raportöör ütles, siis äh, me äh, tegime juba arvamuse eelarve kohta, kui nõukogu seisukohad ei olnud veel teada. see oli siis juuni keskel ja nüüd on jälle Äh, nüüd vaja meie seisukohti. kahe tuhande kaheteistkümnenda eelarve töötati välja kriisi kontekstis, mis on väga äh, tugevalt mõjutanud olukorda Euroopa Liidus. meie fraktsioon usub, et äh, AFCO küsimustes ei peaks nüüd küll Euroopa Liit oma eelarvet vähendama. AFCO küsimused nagu näiteks kodakondsus, kommunikatsioon, administratiivteenused, seal on nii ehk naa vahendid olnud üsna vähe, eriti midagi kärpida ei ole ja kui neid vahendeid veelgi vähendada, siis mõjutaks Euroopa Liidu tööd väga negatiivselt. ja loomulikult ma olin väga rõõmus selle üle, et mis puudutab Euroopa erakondi ning ka sihtasutusi, siis selles osas on ette nähtud vahendite kasv eelmistel koosolekutel oleme rõhutanud seda, et on vaja investeerida äh, kommunikatsiooni, suhtlemisse kodanikega ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal loodame, et siis saab alguse ka Euroopa kodanikualgatus ja Euroopa sihtasutused on kindlasti väga olulisel kohal selleks, et kodanikualgatust päriselt ka juurutada ja see on suure tähtsusega meie kodanike jaoks. hetkel arvamuse praeguses versioonis on mõnikord küsimused, mida tahaks rõhutada, Enrique. esiteks positiivsest küljest see, et viidatakse Euroopa erakondadele ja sihtasutustele ning et siin on teave meedia jaoks eraldi eelarverida. negatiivsest küljeks partnerlus Euroopa teemadest teavitamisel, seda eelarverida on pidevalt vähendatud ja kodanike Euroopa kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kulukohustuste assigneeringud äh, tuleb kindlasti taastada. kodanikualgatuse küsimus on siin äh, üks tüüpiline kommentaar siin meie komisjonis ja ka mujal. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarves ei ole ette nähtud vahendeid selleks, et rakendada ellu kodanikualgatust, nagu me kõik väga hästi teame nii et äh, need on aspektid, mida tahaks rõhutada meie fraktsioon. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on ette nähtud äh, miljon eurot ka Euroopa kodanike aasta jaoks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja see kindlasti võimaldab levitada teadmisi Euroopa Liidu kohta kodanike hulgast negatiivselt poolelt aga, aga kahekümne kahe koma nelja protsendi võrra vähendatakse kodanike Euroopa vahendeid, nii et äh, kuuskümmend tuhat eurot on siit äh, ära võetud. ja haldamisküsimustes on vähendatud kulusid kahekümne tuhande euro võrra. kuna me tegeleme siin ametliku teotaja, teataja ametliku teate elektroonilise versiooniga, siis on tõesti väga mm, kahju sellest, et siin vähendatakse vahendeid just elektroonika küsimustes ja seda tuleb arutada siis juba Susannaga, kes on selle küsimuse raportöör. nii et säilitama peaks vähemasti rahastamise samal tasemel kui eelmisel aastal, kuid nõukogu on tahtnud seda vähendada neljasaja vii-, neljasaja viiekümne kaheksa tuhande euro võrra nii et sellised on siis härra Enrique Guerrero seisukohad ja tahaksin veel kord küsida, kas saalist keegi sooviks veel märkusi teha? kui märkusi ei ole, siis äh, ongi kõik. nii et äh, suure rõõmuga saan teile teatada, et kui rohkem märkusi ei ole, siis äh, teatan teile, et kohtume homme kell kümme üheksast kümneni on meil koordinaatorite koosolek, nagu ma teile juba teada andsin. suur aitäh teie koostöö eest, suur aitäh ka meie väga suurepärastele kolleegi, kolleegidele siin ümberringi, kes istuvad kabiinides. suur aitäh ka ettevalmistava töö eest.